Eh, vi chiedo scusa per questo clamoroso ritardo, ma... jah, ma vabandan, et jäin hiljaks. Eh, peab ütlema, et eh, väga paljudel kolleegidel on samad probleemid kui minulgi. tundub, et linnas on meeleavaldused ja seetõttu on liiklus blokeeritud, seega on kohal töö alguses väga vähe inimesi. aga nüüd päevakorra vastuvõtu koha pealt tahaksin teile teada anda, et, et hoolimata sellest, et kolleeg Lisetil on teatud äh, takistused ees, siis äh, Euro Euroopa Liidu Gruusia assotsiatsioonilepingu äh, punkt number kaheksa, mille puhul tema oli raportöör, tuleb arutlusele neljanda päevakorrapunktina ja siis ta tuleb tutvustama oma dokumenti, seega siis kohe asumegi selle raporti juurde ja samuti räägime Ahveti delegatsiooni külaskäigust Islandile ning samuti räägime Euroopa Liidu eelarveabist Afganistanile, kolleeg Jäätelmägi on selle eh, koostanud ning seda punkti käsitleme viiendal, kuuendal oktoobril kui teil ei ole mitte midagi lisada päevakorra kohta, siis sellisel juhul on päevakord heaks kiidetud. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et teile kõigile on välja jagatud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kalendrid ja palun tutvuge sellega ja vaadake, millal on äh, meie koosolekud. ja tahaksin samuti teid teavitada sellest, et mis puudutab muudatusettepanekuid eelarve kontrolli äh, arvamuse kohta, see puudutab siis täpsemalt Afganistani abistamist, äh, kahekümne üheksandaks septembriks oli esialgne tähtaeg kell kaksteist päeval see on ette nähtud äh, meie ajakavas, meil on vähe aega, nii et tõesti palun esitage oma muudatusettepanekud ainult inglise keeles. ja mis puudutab mitte eelistuslepingud, äh, eelistuslepingute raporti osas oli kahekümne teine september kell kaksteist päeval nüüd aga läheme edasi. Islandi visiidi juurde kaheksandal, üheksandal septembril ja palun, sõna saab härra Preede. suur tänu, härra esimees. kaheksandal septembril ja üheksandal septembril käisime siis oma delegatsiooniga Islandil. tegemist oli väliskomisjoni delegatsiooniga ning äh, Lena Dikeni Rahvaparteist äh, roheliste esindaja ning ähm, äh, härra Atkins konservatiivide ja reformistide seast. tegemist oli äärmiselt huvitava, kuid pingelise visiidiga, kohtusime väga paljude mm, inimestega, kõigepealt kalandus- ja põllumajandusministriga ning äh, valitsuse liikmetest veel tööstus-, energeetika ja turismiministriga ning ühtlasi äh, ka pealäbirääkijaga Stefan Johansoniga ja Islandi parlamendi spiikriga. ja loomulikult äh, kohtusime ka Islandi parlamendi väliskomisjoni kolleegidega ning äh, kohtumisi oli ka Islandi Tööjõukonföderatsiooni ning vabaühenduste esindajatega, nende vabaühendustega, kes soosivalt on suhtunud Islandi liitumisele Euroopa Liiduga, aga ka nende organisatsioonidega, kes on selle vastu olnud. ja muidugi oli kohtumine ka äh, härra Timo Sumaga, kes on Euroopa Liidu delegatsiooni juht Islandil ning Euroopa Liidu liikmesriikide äh, suursaadikutega, kes on siis lähetatud Reykjaviki käisime ka äh, jõujaamas äh, visiidil, kus äh, rääkisime väga paljude akadeemikutega Islandi ülikoolist, et arutada selliseid küsimusi nagu siis kliima soojenemisega seonduv, aga ka ühenduste loomine, tuleviku energiaväljakutsete ja Arktika problemaatika vahel nüüd, kui lubate, siis teeksin mõned lõppjäreldused sellest visiidist. alustaksin sellest, et äh, saime taas kord aru sellest, et tegemist on Islandi puhul kandidaatriigiga, kus on väga selge ja sügav lõhe selles osas, kuidas rahvas suhtub äh, Euroopa Liidu lõimumisprotsessi. Islandi puhul on seega tegemist väga kõhkleva riigiga riigiga, kes on võtnud praegu ootame ja vaatame lähenemise, kuid on sellegipoolest, nagu te teate, alustanud liitumisläbirääkimised seireprotsess on lõpule viidud, neli läbirääkimiste peatüki avati Ungari eesistumise ajal, kaks nendest on äh, praegu tingimuslikult äh, suletud ja Poola eesistumise ajal toimub siis veel kaks läbirääkimiste vooru. Islandi ambitsiooniks on avada kõik läbirääkimiste peatükid, äh, seda siis järgmise aasta jooksul ning need peatükid, kui võimalik, siis äh, Taani eesistumise ajal veel sulgeda, seega nende eesmärgid on ambitsioonikad kahtlemata ning peaksin siinkohal kindlasti lisama, et nad on äh, oma äh, liitumisläbirääkimiste meeskonna pannud väga hästi kokku. Nende, selle liikmed on äärmiselt professionaalsed eksperdid ja Euroopa Liidu esindajad, kes Islandil töötavad ja on läbirääkimistel osalenud äh, juba aastaid, ütlevad, et selles mõttes on Island küll väga heas posi-, heal positsioonil, kuid probleemiks on jätkuvalt see, et Islandi ühiskonnas on siis, nagu ma ütlesin, väga sügav lõhe Euroopa Liidu lõimumisprotsessi osas ja tahaksin rõhutada seda, et kui need läbirääkimised äh, lõpevad, siis peab äh, Islandi rahvas äh, rahvahääletusel liitumise heaks kiitma ning praegu näitavad küsitlused seda, et liitumisele vastu olevad hääled on kõlakamad ja neid on rohkem kui, kui neid po-, seda pooldavaid sellise lõppjärelduse tegin äh, pärast kõiki kohtumisi, on neli väga rasket küsimust, delikaatset teemat äh, nii läbirääkimiste kontekstis äh, kui ka üldist arutelu Islandi ühiskonnas arvestades. neli peamist teemat on kõigepealt kalandus, põllumajandus, rahandusküsimused ja Arktika Need on siis need äh, kõige okkalisemad teemad, mis ikka ja jälle aruteludel ja dialoogides Islandi poliitikute, vabaühenduste, kodanikuühiskonna esindajatega esile kerkisid, samamoodi nagu ka pea läbirääkijaga ja nii edasi. kalandusest rääkides täpsemalt siis selles osas tundub mulle, et on tegemist ilmselt äh, peamise pähkliga, see on äh, põhjus, miks äh, Island on edasi lükanud nii kaua aega liitumistaotluse esitamist põhjuseks on see, et, et valitsuses endas on väga suured lõhed, ma ütlesin, et enne seda, et Islandi äh, ühiskond äh, on vastakatel seisukohtadel Euroopa Liidu liikmelisuse osas, kuid sama kehtib ka valitsuse kohta, sellepärast et äh, kõigepealt Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes on vasakerakond ja toetab liitumist on siis üheskoos rohelistega, need niinimetatud vasakrohelised kes on avalikult olnud äh, edasise lõimumise vastu ja nemad äh, on äh, Nendel on siis kalandusportfell ühtlasi, nimelt Kalandusministeerium on, on roheliste käes. mis puudutab kalandust ja põllumajandust, siis kalanduse ja põllumajanduse minister, kes on võib-olla üks Euroopa Liiduga liitumise vastu oleva kampaania juhtfiguure ütles meile otse ja avali-, avalikult, et tema ei anna mandaati kalandus- ja põllumajanduspeatüki avamiseks ja üritab seega lihtsalt blokeerida seda liitumisläbirääkimiste protsessi teised ähm, Islandi poliitikud, kes on äh, temaga samas poliitilises paadis, on avalikkuse ees öelnud, et kõigepealt tuleks läbi viia rahvahääletus, äh, see tähendab seda rahvahääletus enne, kui Islandi seadusandlust üldse kuidagi muutma hakataks, selleks et ühenduse õigustikku sinna üle võtta. ja tegelikult äh, tähendab see siis just seda, et läbirääkimised tuleks peatada kohe ja praegu samas avalik arvamus on natukene teistsugusel seisukohal, inimesed üldiselt arvavad, et need läbirääkimised võiks lõpule viia, nii et me näeme, et poliitikud ja rahvas võib-olla ei ole täpselt samal arvamusel, vähemalt üks erakond äh, oma sõnades on, on väljendanud teistsugust arvamust kui üldsus. ja on siis põhimõtteliselt öelnud, et läbirääkimised tuleks peatada ja et äh, liitumistaotlus tuleks ka tagasi võtta nüüd äh, rääkides äh, riigi rahandusest ja üldiselt finantsolukorrast, selles osas on kujunenud üsna huvitav seis. sellepärast, et ähm, peamine põhjus, miks Island üldse selle liitumistaotluse kaks aastat tagasi esitas, oli see, et Islandi äh, krooniga läks täpselt nii, nagu temaga läks ja kõik, kellega ma olen rääkinud, on kõik öelnud ühte ja sedasama, et Islandi kroon on niinimetatud, on, on liiga nõrk selleks, et olla konkurentsivõimeline rahvusvahelisel areenil ning euroalaga liitumine oleks Islandi jaoks suurepärane võimalus konsolideerida oma majandust. selles kontekstis peaksin ütleme ka seda, et äh, Islandi äh, majandusseis pärast seda laastavat kriisi ähm, paar aastat tagasi on äh, päris hästi taastunud, rahvusvahelise valuutafondi programm on edukalt lõpule viidud, majanduskasv on taastumas, tööpuudus on oluliselt vähenenud ning üldiselt siis kliima on päris hea ainus mure, mida Islandi poliitikud väljendanud on, puudutab rahvusvaluuta Islandi krooni stabiilsust. kuid samas on nad siis väga ettevaatlikult äh, võtnud vaatluse alla arengud euroalal ja, ja tunnevad natukene ka muret siis praegu euro, euroalal toimuva osas. selle lühikese kokkuvõtte lõpetuseks äh, paar sõna ka kohtumisest liitumist äh, toetavate organisatsioonidega ja kuidas läksid kohtumised siis äh, Euroopa Liidu vastastega. see kohtumine oli iseenesest väga hea ja väga huvitav kuivõrd andis meile võimaluse äh, tuua välja kaks väga selget arengut. kõigepealt Euroopaga liitumise mm, alane debatt Islandi ühiskonnas on, on emotsioonidest kantud, see ei, see ei ole tehniline arutelu tehniliste küsimuste osas, sellepärast, et tegelikult ähm, räägitakse avalikkuses äh, väga vähe tehnilistest küsimustest peaasjalikult ja seda tunnistavad ka kõik, on siis tegemist nii-öelda äh, emotsioonidega. ja on täiesti selge teiseks, et äh, Euroopa Liidu vastased on ennast märksa paremini suutnud koondada, märksa paremini organiseeritud, kui seda on liitumismeelsed ja me näeme siin väga selget erinevust äh, selles osas, kui pühendunud nad oma eesmärgi täitmisele on ja, ja millised kogemused neil on. nii palju ma siis tahtsingi põhimõtteliselt rääkida sellest Islandi visiidist ähm, ja lõpetuseks ütleksin veel, et ma olen täiesti veendunud, et läbirääkimised Islandiga pakuvad huvi kindlasti meie komisjoni liikmetele ja sellega lõpetan. suur tänu, ütleb härra esimees, järgmisena saab sõna härra Atkins, kes on äh, ka olnud delegatsiooni liige uh,. esimees, kõigepealt lubage õnnitleda Kristjan Danfried, et ta juhtis delegatsiooni Äh, ta lähtus äh, stiilselt ja huumoriga, mis muutis selle ähm, meeldejäävaks ja selle lühikese aja jooksul, mis me seal veetsime, on selge, et tõusetusid mõningad teemad, millest täna hommikul ta ka rääkis. ma tahaksin välja tuua paar asja. ma nõustan äh, temaga äh,, tema hinnangus kalandusministriga, kes hämmastas mind äh, oma suhtumisega ja oli selge, et mitte miski ei suuda teda veenda, et Euroopa Liidu liikmelisus on hea. ta rõhutas seda nagu ka teisedki, et Islandi jaoks on kalandus äärmiselt tähtis ja me mõistame seda. ma Äh, äh, tahtsin öelda, et kalandus Islandi jaoks on sama tähtis kui naersterling äh, inglismaa jääde. kuid ta oli märkimisväärselt meelekindel ja ma esitasin küsimuse mitmele inimesele, kuid kunagi ei saanud rahuldavat vastust, kuni õhtusöögini parlamendiliikmetega öeldi, et kui nii erakondade vahel kui ka teiste vahel on nii suuri erimeelsusi, mispärast nad üldse selle liitumistaotluse esitasid ja Sõltumatuse partei juhiga toimunud usutluses, mis on ajalooliselt üks äh, pikka aega valitsuses olnud, ma erakond praegu ei ole, ja nõnda öelda äh, progressiivse erakonnaga, mis oleks nagu liberaalne erakond Islandil, esitasin ma sellesama küsimuse ja nad ütlesid, et kas teate, ma rõhutasin, et nende läbirääkimispositsioonid on äh, veidi nõrgad, arvestades seda, et nad esitasid taotlusi äh, Äh, teadmata, äh, kas nad saavad toetuse lõpptulemusel või mitte ja ma tegin ettepaneku, et võib-olla on mõistlikum äh, läbi viia rahvahääletus, kas esitada avaldus või mitte ja see suruti parlamendis läbi ühe hääle enamusega äh, Äh, koalitsioonivalitsus, sotsiaaldemokraadid ja demokraadid ja rohelised, kuigi nad olid selle vastu, nad olid nõus seda parlamendis toetama ühe häälega. Äh, selles mõttes on see natukene nagu äh, pingutatud jõupingutusi ja tundub, et me kulutame liiga palju aega jõupingutusi nendele läbirääkimistele ja ma nõustun täiesti sellega, mida ütles härra Preda äh, et läbirääkimismeeskonna professionaalsus on väga kõrge ja pealäbirääkija jättis mulje, et see on õige mees õigel kohal aga miks seda kõike ette võtta, kulutada raha ja aega, kui mitte midagi ei saavutada, kas ei oleks parem kõigepealt tagada üldsuselt toetus, enne kui alustati läbirääkimisi ja võib-olla siis viia läbi, läbi rahvahääletus läbirääkimistingimustele. pealäbirääkimine ja äh, asevälisministrid suhtusid optimistlikult, nad arvasid, et see äh, tehing läheb läbi, kuigi võib-olla raskusi tekib kalandusega ja neil õnnestub seda ka äh, islandlastele esitada äh, kuid seda otsust meie ei saa teha, sest see sõltub väga paljudest teistest asjaoludest Äh, rahandusküsimuste arutelust tooksin välja kaks aspekti. me viisime läbi ähm, vastavad vestlused rahandusministri asetäitjaga ja mind üllatas see, et et neil oli suurem hoovi euroga liitumiseks kui Euroopa Liiduga kui sellisega liitumine. nagu teate, reeglid seda ei võimalda. ja meie, kes me väljaspoolt vaatame euroala probleemidele, mida teie tunnete esimest palju rohkem, olime veidi hämmelduses. Nad samuti ütlesid, nii Suurbritannia kui ka Hollandi valitsuse äh, suunatud, et igasugused maksmata võlad, äh, mis on tekitanud finantsraskusi, ähm, makstakse tagasi täies ulatuses, mis oli väga meeldiv üllatus. ja äh, me sõitsime ringi bussijuhiga, keda ma võiks nimetada Vox Populi ta ei olnud lihtsalt niisugune keskmine bussijuht, vaid oli lausa professori teadmistega, äh, kes juhtis bussi ja äh, oli ka giidi äh, rollis oma vabal ajal. ja ma rääkisin temaga iga kohtumisel ja küsisin, mis sina arvad seda, et ah, see on jama, nemad on poliitikud, nad ei räägi Islandi rahva nimel ja nii edasi, oli tema reaktsioon ma ei tea, kas see vastas ka tõele, kuid vähemalt see lõbustas meie delegatsiooni, et ta niisuguseid avaldusi tegi. ma kahtlustan aga, et võib-olla seal oli ka tera tõtt sees. nimelt selles mõttes, et poliitikud jätsid mulje, et nad on ebakindlad selles osas, kuhu nad liiguvad. oli paljud, kes olid poolt, suhteliselt palju ka vastaseid ja oli ka neid, kes ei olnud kindlad, kas see on hea või halb mind jättis, mulle jättis sügava mulje see nõnda äh, üsna äh, jõukus, äh, mis, mida me nägime. rahandusminister ütles, et kasv on kahe protsessi, protsendi ringes ja nende arvates asjad liiguvad ähm, nende edukalt edasi. aga kui me läheme, jõuame nüüd selle tõelise ähm, okkulise küsimuse juurde Äh, läbirääkimiste juurde, sest äh, ähm, neil on levinud ka sihuke euroopalik kultuur ja traditsioon, seega enamik peatükke saaks sulgeda ilma raskusteta. aga kui ma nüüd oletaksin, arvates neid huvitavaid koosolekuid, mis meil, kohtumisi, mis toimusid enne äh, kohtumist suursaadikuga, siis meil oli üsna hea ülevaade, mida nemad arvavad. Nad ütlesid, et Islandi puhul on veel väga palju niisugust lahtist. me ei tea, milline saab olema tulemus, äh, kuidas kalandusprobleemid lahendatakse, mõned väidavad, et võib-olla ühise kalanduspoliitika uued suunad võib-olla ei ole halvad selles mõttes ja järelikult äh, ma kahtlustan, et et sellisel juhul nad võib-olla väikeste kahtlustega äh, hääletavad liitumise poolt kui just valuutaprobleemid ei hakka nende igapäevast elu negatiivselt mõjutama, sest tegemist on väikese riigiga ja väikese äh, rahvusliku valuutaga. ja ma veel kord tahan avaldada tänu sekretäriaadile ja me delegatsiooni juhigile, äh, kes tõesti juhtis meie delegatsiooni väga aktiivselt ja hea huumoritundega. Atkins äh.... suur tänu, härra Atkins ja sõna saab härra Tarand Thank you, Mr President. suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin omalt poolt tänada selle delegatsiooni liikmeid eh, selle informatsiooni ja visiidi eest. ütleksin omalt poolt ainult võib-olla seda, et mul oli vahepeal võimalus kohtuda Islandi eh, välisministri ja presidendiga ning tundub, et Islandi president on seisukohal, et Euroopa Liit on justkui kuidagi äh, petnud äh, Islandi. nimelt äh, Aasia riigid on majanduskriisi suhtunud natukene tõsisemalt ja on olnud abivalmimad. nimelt on ta kõrged panused pannud Hiina-Islandi koostööle võib-olla see on äh, asi, millele tuleks äh, selgelt vastu astuda omapoolsete argumentidega. teine asi, Reykjavikis resideeruv kalandusministeerium ja minister kavatsevad äh, blokeerida läbirääkimised kalanduspeatükis ja võib-olla peaksime nad üle trumpama ja olema natukene lahkemad äh, nende suhtes ja paluksime, et komisjoni delegatsioon neid võib-olla üllataks ja, ja äh, tuleks vastu nende nõudmistele, jäägu neile see äh, majandustsoon ja, ja võib-olla võtaksime Islandi kalanduspoliitika äh,, meie kalanduspoliitika reformimise nurgakiviks, see on minupoolne ettepanek, suur tänu! suur aitäh härra Tarandile. teisi sõnavõtusoovijaid ei ole praegu, seega härra Kriib, palun. Eh, suur aitäh, me kuulasime suure huviga teiepoolset ülevaadet ning muidugi mõista kogu see info on olnud äärmiselt huvitav ja see vastab ka sellele, mida me ise oleme välisteenistuses äh, teada saanud ning äh, samuti need äh, ettepanekud, mis komisjon on teinud, on väga huvitavad. me jälgime väga tähelepanelikult ka Islandi sisepoliitilisi arenguid ja kõike, mis seal toimub ja me pöörame erilist tähelepanu just äh, kõigele, mis on seotud Arktika piirkonnaga. see on äh, miski, mis puudutab Islandit, kuid ka teisi riike, Norra ja Venemaa ja ka välisteenistus tunneb selle vastu huvi. aitäh, et äh, sõna andsite. suur aitäh välisteenistusele palun, härra Atkins. jah äh, Just reiterate the point that Mr Dan Prada said about the Arctic. jah, ma tahaksin reageerida sellele, mida öelda Arktika piirkonna kohta. Äh, jah, äh, oli tekkinud kahtlus, et me tahame, et Island liituks ainult seetõttu, et Arktika piirkond on oluline Euroopa Liidule, mitte ainult Islandile, ma tahaksin korrata äh, et tegemist on valdkonnaga, mida tuleb väga tundlikult käsitleda ning äh, pikalt järgi mõtelda, vastasel juhul äh, võib kõik äh, kehvasti minna. jah, võtame teadmiseks teiepoolse sõnumi ja muidugi mõista mainime kõike seda ka oma protokollis. nüüd aga läheme edasi neljanda päevakorrapunkti juurde aga see on siis härra Liiseki punkt, aga tuleb ütelda, et äh, nagu ma ennist ütlesin, naabruspoliitika juurde me läheme veerand üheteist ajal sellepärast et meie kõnelejatel on täna ka teisi kohustusi ja äh, kolleeg Nielseni kaks punkti on äh, meie päevakorras täna viimased kaks. aga praegu härra Liisek, palun ähm,. Priigo. Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender, dann werde ich eine Schwierigkeit haben. Ich bin jah, vabandage mind, aga see tekitab minu jaoks ka probleeme, sellepärast et mina olen variraportöör proua Nielseni raporti osas ja ma ei olnud teadlik neist muudatustest, nii et minu jaoks tekitab see raskusi. jah, mina ka ei olnud teadlik neist muutustest, sain sellest teada alles täna hommikul ja ma kuulsin härra Brocki muudest kohutust, kohustustest ka alles täna. ma üritasin kuidagi kõike omavahel kokku sobitada ja võib-olla jah, te olete daam ja väga kahju, et ma pean seda ütlema, aga variraportöörid ei rapor-, variraportöörid ei ole niivõrd olulised kui äh, põhiraportöörid, nii et ma pean ikkagi nendega rohkem arvestama. härra Liisek, aga võib-olla kui te lühidalt teete, siis me saame ikkagi ajast kinni pidada. E, z mojego między innymi powodu e, z, musieliśmy namieszać w planach pani poseł Jegle, także serdecznie. Kahjuks hetkel tõlge puudub. E, proszę państwa,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 <clears throat> olin ma väga õnnelik, kuid üsna pea mõistsin, et tegemist on äärmiselt raske ülesandega, et käsitleda Gruusia teemalist projekti ja seetõttu ma tahaksin tänada kõiki neid, kes aitasid mul seda raportit ette valmistada, äh, mis käsitleb nii majanduslikke, seadusloomelisi kui ka poliitilisi küsimusi Äh, mis seonduvad selle dünaamilise riigiga, äh, mis areneb kiires tempos. ja mille elanikud unistavad meie ühenduse liikmeks saamisest. raporti koostamise ajal külastasin ma Gruusiat kolm korda ja meil oli ka kolm korda kohtumine parlamendi esimehega välisministriga, pealäbirääkijaga Gruusia poole pealt ja ka poliitikutega, kes esindavad opositsioonierakondasid, äh, mis ei ole esindatud Gruusia rahvusparlamendis, kuid on olnud äh, olulised poliitikad kohalikel valimistel. me kohtusime ka vabaühendustega, äh, Gruusia ombudsmaniga ja ajakirjanikega kõigi nendega, kes tegelevad Gruusia küsimusega Poolas, Saksamaalt, äh, ka nendega ma kohtusin, Poola eesistumise esindajatega, äh, välisministeeriumi esindajatega Poolast. korduvalt kohtusin ka Euroopa Liidu poolsete pealäbirääkijatega ja tema ametnikega ja tänu nendele kohtumistele äh, sain ma väga olulist infot Euroopa Liidu ja Gruusia suhete kohta, nii äh, poliitiliste raskuste kui ka majanduslike raskuste kohta, äh, konfliktijärgsete probleemide kohta ka Gruusia-Vene konflikti järel ja samuti ka äh, praeguse olukorra kohta, selle kohta, milline on praegu majanduslik ja poliitiline süsteem. ja oma raportis olen kirja pannud selle, et Gruusia liigub õiget teed mööda äh,, olles viinud läbi õigussüsteemi reformi äh,, kehtestanud demokraatlikud struktuurid, oleme arvestanud ka seda, mis on toimunud Gruusias hiljuti toimunud valimiste järel, kui toimus väga rahumeelne ja sujuv üleminek ja me õnnitleme ka neid, kes osalesid selles protsessis me ütleme, et Gruusias on olukord praegu palju parem kui varem, et edu on saavutatud väga kiiresti, et äh, riiklike institutsioonide reform on viidud läbi väga kiiresti. loomulikult on ka mõningaid vaidlusaluseid teemasid ja poliitilisi probleeme, mis äh, on tagaks veel kahe tuhande kaheksanda aasta sõjas, see on minu isiklik arvamus, kuid ma usun, et väga paljud Euroopa Liidu eksperdid jagavad minu seisukohta, ka vabaühenduste esindajad rõhutasid seda. tegemist on olukorraga, mis tuleb väga selgelt määratleda ja on saabunud aeg avalikult välja öelda et, et kakskümmend protsenti Gruusia territooriumist on okupeeritud vastavalt rahvusvahelisele õigusele. me tunnustame Georgia riigi äh, terviklikkust ja Gruusia ametivõimude õigust äh, määratleda kõike, mis toimub Gruusia territooriumil ja Vene sõjavägi ei ole just teretulnud külalised sellel territooriumil ja ma tahaksin juhtida teie tähelepanu veel ühele aspektile, vabakaubanduse konventsioonile, mis hõlmab äh, väga suurt vabakaubanduse territooriumi. ja ma loodan, et Gruusias läbiviidavad majandusreformid äh, viivad Gruusiat edasi õigete eesmärkide suunas ja meie Euroopa Parlamendina peaksime oma poolt edastama väga selge sõnumi selle kohta, et nüüd on õige aeg arutada vabakaubanduslepingu küsimust, alustada läbirääkimisi. ma ei tahagi pikemalt rääkida, et teil on äh, välja jagatud äh, raporti tekst ma lisaksin vaid, et ma alustasin arutelusid ka variraportööridega ja ma olen valmis ära kuulama ka teiepoolseid kommentaare selle raporti kohta. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej zahvala poročevalcu za zelo dobro in pa pravočasno. suur aitäh, ma tahaksin esmalt tänida raportööre väga hästi tehtud töö eest. ja meil on olnud aega ka kohtumisi korraldada ning konsultatsioone pidada ning äh, see on edastatud ka variraportööridele, teistele kolleegidele, ma usun, et probleeme eriti ei peaks tekkima, kõik on hästi tasakaalus, kõik olulised teemad on äh, välja toodud, samuti edusamme on kirjeldatud ja teatud äh, puudujääke, mis endiselt veel Gruusias on. Gruusia on üks äh, parimaid partnereid idapartnerluse osas, äh, eriti mis puudutab äh, reformide läbiviimist. Nad on pühendunud demokraatiale, õigusriigule, riigile, majandusjuhtimisele ning peavad kinni inimõigustest. see on võtmetähtsusega, kui tahetakse assotsiatsioonilepingu osas edu saavutada. nagu härra Liisek ütles, on Gruusia väga palju edu saavutanud oma suhetes Euroopa Liiduga aga võimud peaksid siiski veelgi äh, ambitsioonikamalt demokraatia tugevdama. siin ma tahaksin välja tuua ka meediapluralismi ja muidugi peab läbi viidama ka poliitilisi reforme. ma olen äh, pidevalt nõudnud ka Gruusia territoriaalset terviklikkust ning suveräänsust, ma usun, et võimude jaoks on oluline et nad suudaksid tagada põgenike eh, turvalise tagasipöördumise. Abhaasia ja Lõuna-Osseetia peaksid eh, eh, leidma tunnustamist kui piiramise all olevat territooriumit, see tähendab seda, et me tunnustame rahvusvahelisi piire ja Gruusia peab tegema kõik selle nimel, et ka sisekonfliktidest üle saada. ja mingil juhul ei tohiks konflikti lahendamiseks jõudu kasutada meil on ka viisa lihtsustamise kokkulepe olemas ja ma usun, et aeg on samm edasi astuda ning äh, minna üle viisanõude tühistamisele. me näeme, et Gruusia on edusamme teinud, siiski on veel teatud äh, probleeme, äh, poliitilise taga Äh, poliitilise, poliitilises valdkonnas endiselt tuleks jätkata äh, prokuröride koolitamisega, kuid äh, tuleb samuti tagada, et ei oleks enam politseivägivalda, praegu seda veel on. samuti tuleb silm peal hoida olukordadel vang-, olukorral vanglates. Gruusias on endiselt kõige kõrgem kinnipeetavate hulk ning tihtilugu tingimused kinnipidamiskohtades on ebainimlikud ja tahaksin toonitada veel ühte, rääkisin ajakirjanduse äh, pluralismist äh, ning äh, praegu tuleb ütelda, et surveajakirjanikele on muretavaldav rahvusvaheline ajakirjanike organisatsioon septembris äh, teavitas meid äh, sellest, et Lõuna-Osseetias peeti kinni üks ajakirjanik, kes külastas seda piirkonda ning väideti, et tegemist olevat olnud Vene spiooniga, selliseid juhte on varemgi olnud, on kinni peetud fotograafe, keda on süüdistatud samuti Venemaa heaks spioneerimises ja see omakorda on äh, viinud selleni, et äh, ajakirjanikud on meelt avaldanud. peame tagama vaba ajakirjanduse ning meedia pluralismi, samuti tahaksin rõhutada, et äh, puudu on läbipaistvusest meedia Äh, omanike osas. Äh, ajakirjanikel on praegu tugevaid probleeme sellega. ja nagu härra Liisek ütles, Gruusia on meie jaoks väga oluline riik, me peame endiselt äh, pidama väga olulisi läbirääkimisi Gruusiaga, kuid ma olen nõus ka selles osas, et Gruusia on õigel teel. suur tänu, proua Fajon, järgmisena saab sõna härra Brock suur tänu, härra esimees. ma tahaksin omalt poolt ka teha paar märkust ja e, tegelikult üsna samas vaimus nagu eelkõneleja. Gruusia tõesti on asunud õigetele radadele. tegemist ei ole muidugi olukorraga, mis oleks ideaalne, selles ei ole mingit kõhklustki, aga ega seda ei ole ju ka loota ja me ei saa oodata neilt nii kiiret arengut. ma räägin pigem sellest, kuidas on olukord arenenud äh, pärast äh, augustisõda. ja arenenud on nad päris hästi, majandusstruktuurid on kaasajastatud ning äh, kasvu majanduskasv on soodustatud ja, ja mõneti on asjad läinud palju paremini, kui ma oleksin julgenud loota Äh, augustisõja ajal. eelmise aasta novembrikuus käisin paari kolleegiga valimisvaatlusmissioonil äh, Gruusia üldvalimistel ja kõik äh, rahvusvahelisel valimisvaatlusmissioonil osalejad ütlesid, et valimised viidi läbi reeglite kohaselt. ja seega ilmselt on arengud riigis demokraatlikud, selle üle tuleb rõõmu tunda ja kindlasti tuleks seda demokraatlikku protsessi meie poolt jätkuvalt toetada kuid äh, samas jääb mulle mulje, et äh, mõnedes teistes idapartnerlusriikides me seda sugugi tegema ei peaks, äh, kus olukord on palju halvem, nii et arvestagem sellega, et Gruusias asjad on as-, liikumas paremuse suunas. loomulikult puudujääke on, need puudujäägid tuleb ka selgelt esile tuua ja tuleb kuidagi tagada, et need puudujäägid eemaldatakse aidata neid eemaldada, selleks et saavutada siis äh, jätkusuutlik areng, nii et suur tänu ka selle ülevaate eest. suur tänu, härra Brock. järgmisena saab sõna Euroopa Komisjoni äh, esindaja härra Kjär. Äh, suur tänu, härra esimees, kõigepealt suur tänu selle eest, et kutsusite välisteenistuse ka siia oma seisukohti avaldama ma räägiksin paari sõnaga läbirääkimiste protsessist. seni on meil toimunud seitse tippkohtumist, viimane nendest leidis aset juulis, vabandust, ütleb kõneleja kuus ja seitsmes peaks toimuma oktoobrikuus siin ja mulle tundub, et arengud on päris head enamus valdkondades, on terve rida küsimusi, mis on kas siis Gruusia spetsiifilised või äh, mis on äh, sarnased probleemid teiste partneritega, kellega meil on taolised lepingud praegu läbirääkimistel. aga edasiminek on olnud hea. oleme olnud äh, kontaktis raportööridega ka enne suvevaheaega ja loodetavasti aitas see teil oma raportit ette valmistada ning septembri alguses esitati siis raporti eelnõu komisjonile, et me saaksime teha omapoolseid märkuseid. ja minu märkused siis nüüd selle raporti kohta ja vastaksin ka võib-olla rahvasaadikute tänastele seisukohtadele. kõigepealt reformid. me oleme ilmselt kõik nõus sellega, et Gruusia on saavutanud suhteliselt suurt edu reformide eel, teel need reformid on olnud sügavad ja kiired, kuid eh, see ei tähenda veel seda, et kõik on lõpule viidud ja me üldiselt oma eduaruandes toome välja kaks punkti alati viimane eduaruanne sellest aastast, üks küsim-, sellest algusest üks äh, punkt on kindlasti demokraatia konsolideerimine ning salliva pluralistliku poliitilise kultuuri väljakujundamine ja teine raske punkt on kohtusüsteem ja see hõlmab ka selliseid küsimusi, nagu üks parlamendisaadik ütles, meediaküsimused, äh, seda me oleme rõhutanud samuti ikka ja jälle. mõistagi üritame neid probleeme tuua esile nii läbirääkimistel, aga ka siis äh, juba tihedamas koostöös Gruusia ametkondadega. ühest asjast räägiksin veel, nimelt poliitiline dialoog ja koostöö. selles osas te olete nimelt teinud omapoolseid soovitusi. kõigepealt viide äh, lõikele nelikümmend üheksa aluslepingus, see tuleb väga selgelt välja teie raportist. selles osas ma ütleksin, kahte. assotsiatsioonilepingud, mis praegu on arutelul meie partneritega, põhimõtteliselt ei kirjuta ette mitte mingisuguseid tulevikusuhteid Euroopa Liiduga, tegemist on poliitilise assotsiatsiooniga ning äh, majandusliku integratsiooniga. ja ühtlasi arvan ma seda, et on väga oluline see, et kui me neid läbirääkimisi peame taoliste kokkulepete osas, Äh, valitseks siiski teatav äh, paralleelsus meie jõupingutustes, et me suhtuksime äh, siis kõigisse ühtemoodi. nüüd Abhaasia ja Lõuna-Osseetia, need lahkulöönud piirkonnad, ma ütleksin kõigepealt, et Euroopa Liit on mitmel korral äh, rõhutanud seda, kui oluline on Gruusia territoriaalse ühtekuuluvuse tunnustamine ja austamine. see on olnud äh, meie senise lähenemise aluseks. ühtlasi ütleksin ma seda, et me oleme kasutanud väga paljusid erinevaid e instrumente, millest te olete ka rääkinud oma raportis, Genfi protsess äh,, ähm, ÜRO töö, meil on uus esindaja paigas, lisaks sellele sisepõgenike jaoks eraldi ametnik ja kindlasti edendame reforme ja majanduskasvu laiemalt Euroopa Liidu seiremissiooni kohta. meie seisukoht on, et, et Euroopa vaatlusmissioon peaks jätkama nii, nagu nad on teinud seni, tegemist on seireinstrumendiga, mida mõlemal pool administratiivset piiri ka tunnustatakse. teiseks, meie lähenemine nendele separatistlikele regio-, piirkondadele Äh, arvestades seda, et me tunnustame Gruusia territoriaalset äh, ühtsust, on Euroopa Liidu poliitika aluseks nende äh, separatistlike regioonide mittetunnustamine, kuid nende kaasamine. me ei taha kindlasti neid piirkondi isoleerida ja kui me seda lähenemist alal hoiame, siis minu meelest seame me küll väga head tingimused rahumeelseks ja kestvaks lahenduseks. ja veel natukene Genfi ähm, Genfi läbirääkimistest ma kuulsin siin teatavaid pessimistlikke noote. Äh, ma ei tea, kas meil on päris õige arusaam sellest, milline foorum see on, tegelikult on Genfi konverents ainus foorum, kus osapooled koos on ja seega on see protsess meie jaoks väga oluline ja me toetame seda kindlasti täies mahus. nüüd ähm, kohtusüsteem ja turvalisus, ma rääkisin selle reformi vajadusest enne, kuid natukene võib-olla tuleks rääkida ka viisa lihtsustamislepingust, mis, mis on ähm, Gruusiaga sõlmitud. meie seisukoht on, et enne, kui äh, järgmisi samme astutakse ja, ja minnakse kaugemale äh, mobiilsuse suurendamise teel, peab äh, siiski olema meil mingisugune positiivne kogemus senini, et tuleme selle kokkuleppe juurde tagasi aasta pärast selle jõustumist ja vaatame, kui hästi see on siis äh, kui seda on täidetud. nüüd see äh, vabakaubandusleping, see saab olema lahutamatu osa assotsiatsioonilepingust. ma tõesti arvan, et äh, me oleme praegu jõudmas äh, ettevalmistusperioodi lõppu, me oleme Gruusia ametkondadega kokku leppinud väga selges tegevuskavas ja praegu siis käib äh, selle tegevuskava äh, kokkupanemine ja kui see on koos, siis ilmselt komisjon annab oma positiivse mm, hinnangu läbirääkimiste avamiseks. kuivõrd aega on vähe, siis ma piirduksin praegu nende märkustega, aga kui on küsimusi, siis hea meelega vastan. Eh, grazie ehm,, doktor Kjaier eh,. La relati-. suur tänu. roheliste variraportöör härra Lunatšek, proua Lunatšek. esimees, ma vabandan, et ma ei olnud varem kohal, mul tekkis raskusi kohale saabumisega. suur tänu teile igal juhul ja kõigepealt tahaksin tänada härra Liisagat selle raporti projekti koostamise eest ja võib-olla tõstatada paar küsimust, mille kohta me esitame omapoolsed muudatusettepanekud, sest ma arvan, et me peaksime kaaluma selle probleemi erinevaid tahkusid. kuna tegemist on raportiga, mis käsitleb eh, Euroopa Liidu Gruusia assotsieerimislepingut ja kui ma mäletan õigesti, Äh, äh, selles piirkonnas on olnud konflikte ja siin on mainitud neli korda konflikti äh, Venemaaga, see ei ole küll väga suur probleem, ma ei peaks seda kritiseerima, kuid ma arvan, et see peaks olema sõnastatud nii, mis jätab neile ka uksed lahti, et kohapealse Euroopa Liidu vaatlusmissiooniga teha koostööd okupeeritud territooriumi elanikega, et neid aidata ja need oleksid äh, osa minu muudatusettepanekutest. ja eriti see osa, kus räägitakse konstruktiivsest ühepoolsest äh, koostöös Gruusiaga, mida me tervitame, ja härra Saakašvili kõnet möödunud aasta Europarlamendis, ma tahaksin siiski lisada ühe kommentaari Äh, mitteagressiooni pakti ettepaneku kohta, mis tegelikult juba äh, enne Venemaa sissetungi oli päevakorras kahe tuhande kaheksandal aastal, kui Gruusia ei tahtnud seda aktsepteerida. kui me niimoodi ajaloole läheneme, siis ma leian, et on mõttekas ka seda mainida. Äh, põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping, nagu te kujutate ette, meie soovime, et antaks hinnaks ka äh, Äh, selle lepingu sotsiaal- ja keskkonnaalastele mõjudele, enne kui see käivitatakse, sest nagu teiste lepingute puhul oleme näinud, alati tekib sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid probleeme. Need on kaks põhiküsimust, mida ma tahtsin täna mainida ja ma loodan, et selles osas me jõuame kokkuleppele. suur tänu, kolleeg Lunatšik ja viimasena saab sõna Äh, raportöör härra Liisek veel kord. suur tänu. ma tahaksin avaldada tänu kõikidele variraportööride nende panuse eest ja tänada ka Euroopa Liidu välisteenistust, nagu ma ütlesin, ma olen äh, valmis arutama kõiki kommentaare ja ma loodan, et me jõuame üksmeelele. suur tänu Äh, härra Liisek. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, nagu teate, on kahekümne kaheksas september kell kaksteist. Mm, äh, nagu oli äh, varem öeldud, läheme nüüd meie Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise päevakorrapunkti juurde ja esimesena saab sõna härra Brock kes käsitleb naabruspoliitika äh, lõunapakti ja kahjuks härra David ei saa täna kohale tulla. Eh, micro, please. Micro. Palun mikrofon kas nüüd on paremini kuulda? küsib härra Proff. mul on suur au äh, asendada härra Davidit tema raporti küsimuse, see on ühisraport Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise teemal ja mina keskendun lõunapoolsele partnerlusele. ma arvan, et naabruspoliitika vajab äh, paremat fokusseerimist ja me ei tohi unustada ka komisjoni ja kõrge esindaja ühisteadist, eh, mis loovad oluse, lähtealuse, eh, muutuva naabruse probleemidele reageerimisel ja uute suundade kindlaksmääramisele pärast araabia kevadet. mikrofon katkes. on saanud selgeks, et et sellega kaasnevad ka rahalised probleemid, millega me peame tegelema. me teame, milliste raskustega me silmitse finantskriisi tõttu ja need küsimused on meie kõikide meeltel. ja sellest sõltub ka meie naabruspoliitika, sest äh, naaberriigid peavad säilitama demokraatia ja stabiilsuse ja sellel on oma hind, kui me räägime partnerlusest Aafrika riikidega, siis äh, selles osas on toimunud mitmeid rahulikke revolutsioone viimase äh, kahekümne aasta jooksul ka Kesk- ja Ida-Euroopas on saavutatud rahu ja elamistingimused on paranenud. ja me peame tagama selle, et me, me jätkame nüüd õigusriigi põhimõtetest lähtudes ja kasutame meie äh, meile avanevaid vahendeid, nii Euroopa Demokraatia Sihtasutust ja taolisi rahastamisvahendeid. ja me ei tohi unustada, et äh, see demokraatia rahastamisvahend loodi Euroopa Parlamendi taotlusel ja äh, sellest on võimalik saada kuni miljard eurot äh, abirahasid ja seda ei ole kasutatud kuid see tuleks nüüd suunata kodanikuühiskonna demokraatlike liikumiste toetamiseks, äh, mis tähendab, et äh, see võib tähendada ka nii-öelda nende riikide valitsustest kõrvale minemist. komisjoni taolitustes ei olnud küll erilist optimismi ja entusiasmi nende kokkulepete osas ja Euroopa demokraatia rahastu äh, peaks aitama meil saavutada edu ka koostöös komisjoni töötajatega, ma arvan, et see on väga kasulik rahastamisvahend. väga on oluline, et taoliste riikide puhul ütleme selgelt, et demokraatlikud arengud äh, tuleb toetada ja julgustada ja et meil ei ole ka vahendeid nende demokraatlike protsesside toetamist, äh, arvestades ka valimiste korraldamist, selles osas saame meie omalt poolt väga palju ära teha. kolleegid on rääkinud äh, rändeprobleemidest. tegemist on siiski poliitilise protsessiga ja on selge, et tuleb püüelda sünergia poole Äh, siseriikliku poliitika ja välispoliitika vahel. ja ma loodan, et meil õnnestub saavutada ka edasiminekud Euroopa Liidu Vahemere majanduspiirkonna arendamisel. Euroopa Liidu äh, Euromeed piirkond tuleb korraldada niimoodi, et see ei oleks mitte tavapärane majanduskoostöö, ainult kahepoolsetel tingimustel, sest see tähendaks äh, tagasipöördumist koloniaalikka. ja ainult viisteist protsenti kaubandusest äh, nende riikide vahel on nende riikide vaheline kaubandusmaht selles piirkonnas, kuid me peame tagama vajaliku infrastruktuuri mis soodustaks sujuvat äh, kaubavahetust riikide vahel, sest see toob kaasa jõukuse, stabiilsuse, majanduskasvu, sest äh, need ideed peavad ka nendes riikides juurduma ja nendele peavad järgnema ka majanduslikud meetmed nendes riikides ja riikide vahel ja meil on ka oma huvid selles osas ja selle sünergia nimel me peaksime tegutsema koos, et suunata need riigid õiges suunas me loomulikult ei soovi ühepoolseid lähenemisi kahepoolsete pingete lahendamisel. seetõttu, daamid ja härrad ja esimees, äh, ma olen siin abistaja rollis, kuid kolleegid on koostanud raporti, äh, mis viib meie tegevuse õiges suunas edasi ja ma loodan, et te toetate seda ja ma kindlasti edastan härra Davidile kõik, mis täna öeldakse. ma tean, et muudatusettepanekuid on võimalik esitada kuni oktoobri alguseni, kui ma õigesti mäletan. seega seitsmes oktoober on muudatuste esitamise tähtaeg. ja ma tean, härra David hea meelega vaatab läbi need muudatusettepanekud ja tänu sellele võib-olla õnnestub luua väga laiapõhjaline raport, mis leiab ka suure toetuse. ja veel üks viimane kommentaar, esimees. Äh, mind pahandas see, kui ma kuulsin äh, arvnäitajaid kõikvõimalike projektide kohta Euroopa Liidus, kui öeldi, et kuuskümmend, seitsekümmend protsenti ühenduse rahadest on kulutatud äh, konsultantide tasudele üheksakümnendatel äh, oli sellel väga negatiivne mõju meie tööl Ida- ja Kesk-Euroopas suunas. kõik need rahad, mis on kulutatud uuringutele ja konsultatsioonidele, on väga suur summa. meil on vaja aga toetada rohkem kohapealseid projekte ja mitte kulutada nii palju raha konsultantide tasudele. ja seetõttu me survestaksime komisjoni, et komisjon tõesti suunaks need rahad praktilistesse projektidesse. suur tänu, härra Pruuk! ja põhjamõõtme teemal härra Šidetš, aga teda ei ole kohal, härra Sivitš. Äh, kui keegi tahab sõna võtta pärast härra Broki sõnavõttu, siis nüüd on õige aeg selleks. aega on küll napilt, kuid härra Milan Moon. Eh, gracias, presidente. Yo eh, lamento haber llegado aitäh, ma vabandan, et ka hilja kohale jõudsin. ja tegelikult ma arvasin, et arutelu leiab aset kaheteist paiku, aga jah. pean ütlema, et ma ei kuulnud kogu härra Proki sõnavõttu, aga ma olen põhimõtteliselt nõus sellega, et tegemist on hea raportiga ma kuulsin osa sõnavõtust, raport liigub õiges suunas ma pole küll nii tähelepanelikult raportiga tutvunud, kui see seda oleks väärinud, aga mul on siiski kolm märkust. siin ma pean silmas eelkõige meie poliitika lõunasuunda, ma arvan, et tuleks äh, parandada seda, mida praegu tehakse Vahemere Liidu raames. tegemist on väga ambitsioonika projektiga, aga seda mainitakse ainult seoses äh, spetsiifiliste regionaalsete projektidega. see institutsioon, olgugi et võib-olla kõik ei lähe seal väga hästi või hetkel, äh, sellest ei tohiks loobuda, me peaksime ambitsioonikamad olema. teiseks see, mis puudutab assotsiatsioonilepingut ning lõiget kolmteist, siin äh, keskendutakse eelkõige kaubandusele. ma arvan aga, et me peaksime rääkima ka teenustest. teenusteid aga siin ei mainita. küll aga peaksid teenused siin sees olema, me ei peaks no rääkima ainult kaupadest, nii et äh, teen äh, omalt poolt muudatusettepaneku lisamaks ka teenused ja veel Euroopa Liit peab äh, oma turud küll avama, aga avamine peab olema vastastikune. ma olen nõus ka sellega, et me toetame reformiprotsessi ning äh, avame turud, aga see avamine peab olema vastastikune, nagu öeldud, ning toodete osas, ma arvan, võib sellel olla ka suur osatähtsus. meie teenuseid pakuvad ettevõtted saaksid ka siis nendel turgudel osaleda ja edasi, ma lõpetan kohe, ma tean, et meil on tõesti vähe aega mis puudutab liikuvust, siis eh, siin on ära toodud erinevad kohustused Euroopa Liidule, me peame paremini rännet eh, juhtima, pöörama suuremat tähelepanu noortele ja nii edasi. mis aga puudutab rändevoogude eh, juhtimist, siis on ka kolmandate riikide poolne panus oluline, me ei saa ühepoolselt ainult Euroopa Liidu poolt rändevoogusid juhtida, eriti kui tegemist on kolmandatest riikidest pärit voogudega, ka nemad peavad oma rolli siin mängima ning sellest tulenevalt äh, äh tagasivõtulepingute osas äh, me peaksime ka neile suuremat tähelepanu tekstis pöörama. suur aitäh kolleegile no nüüd aga on kohale jõudnud ka raportöör põhjapoolsete suhete osas. palun. E, e, e, härra Tšivjats, nagu te kõik teate, see raport on üheks osaks äh, naabruspoliitika läbivaatamisest, tegemist ei ole esimese arutlusega, seega teeksin äh, lühidalt ning äh, tuleksin järelduste juurde. see raport võtab kokku ülevaate, sellepärast et meil on veel üks teine oluline sündmus tulemas kahekümne üheksandal septembril Varssavis äh, tippkohtumine, ka seal me, sealt me ootame järeldusi, mis peaksid veel oma, meie raporti äh, teksti rikastama. tahaksin tõstatada kolm küsimust, äh, mis on äärmiselt olulised ja mis annavad raportile lisaväärtust esmalt raport on, on, raport on hästi äh, kooskõlas komisjoni teatisega me leiame, et komisjoni teatis toob väga hästi välja kõik uue, mis on praegu naabruspoliitikas, uued ideed ning eelmine raport äh, samuti käsitles neid aspekte ja ka varasem komisjoni teatis. teiseks, ja see puudutab raporti struktuuri, me tahaksime tagada ida ja lõuna suundade kooskõlastamise. me räägime siin ühest raportist, mitte kahest erinevast raportist ja tegemist on ühise naabruspoliitikaga. ja kolmandaks, selle teema võiks jagada veel eraldi alateemadeks ehk siis põhimõte more for more ehk rohkem, rohkem. tegemist tuleks konkreetsete tähistega, mis meie partnerid vastu võtavad, nad loovad omaenda stsenaariumi arengupoliitika jaoks ning Euroopa Liit siis äh, omalt poolt reageeriks nende äh, poliitikakavale üheks konkreetseks eh, teemaks on miski, mida on nimetatud mobiilsuseks, liikuvuseks, aga tegelikult on siin juttu sellest, et me paneme paika viisarežiimi eeskirjad ning äh, küsimuseks on see, kas äh, me äh, loobume viisadest mingil ajal tulevikus, poliitiliselt on see väga oluline, see on oluline samuti Euroopa Liidu maine loomisel neis riikides. ja kokkuvõtteks ma tahaksin ütelda, et üks küsimus on äärmiselt vastuoluline ja ma vaatan praegu härra Broki poole, kes siin minu lähedal istub ma usun, et see argument võiks olla väga hea. kas me peaksime panema liikmelisuse küsimuse ka siia dokumenti sisse või mitte? ja seda veel ei ole ära otsustatud, aitäh. suur aitäh, härra Tšivjets. järgmine kõneleja, palun, variraportöör. Ein, ein U statt einem O, also Schulz. Schulz on minu nimi macht nichts. Es ist ein kleiner Bogen, der den Namen phonetisch dann verändert. jah, aga sellest ei ole midagi. see oli lihtsalt äh, väike häälduse parandus, aga ma tahaksin esmalt ütelda, et tegemist on väga hästi äh, struktureeritud raportiga, mis sisaldab äh, palju positiivset inimõiguste kohta ning muidugi mõista Euroopa Parlamendis me toetame seda kõike väga tahaksime aga selgitusi, rohkem selgitusi selle kohta, mida endast kujutab demokraatia rahastu, milline on selle roll, millised saavad olema tema ülesanded ja sama käib ka välistalituse kohta. meil on tekkinud siin ka küsimus, mil määral välist välisteenistus äh, mängib äh, rolli konfliktide vahendamisel, näiteks äh, Valgevenes on pidevalt konflikte olnud alates presidendivalimistest. jah, Varssavis septembris me seda arutame, aga läbirääkimistel viis pluss kaks Transnistria konflikti lahendamiseks siin, kas välisteenistus esindab Euroopa Liidu seisukohta? meie jaoks on oluline, et äh, rõhutatakse raportis kodanikuühiskonna rolli. meil on olnud väga häid kogemusi Euroopa Liidu äh, idapartnerluse foorumi raames, kahjuks aga oleme me näinud, et kümme Valgevene esindajat ei olnud, ei osalenud, ei olnud kohal me teame, et parlamenti veel demokraatlikult valitud ei ole, me loodame, et järgmine aasta selleni aga jõutakse. küll aga võib äh, praegu tekkida küsimus, mil määral me saame toetada, kuidas me saame toetada kodanikuühiskonna ülesehitamist. kordaksin äh, oma ettepanekut, mille kohaselt meil on vaja ka keskbürood taoliste eesmärkide poole püüdlemisel, aitäh! suur tänu, härra Schultz. järgmisena sõna härra Pantseerile, palun. suur tänu. ma võtaksin sõna selle lõunapoolse osa kohta naabruspoliitikast ütleksin omalt poolt siis nii palju, et ma olen nõus härra Davidi lähenemisega me peame minu meelest äh, tegema kokkuvõtte kujunenud olukorrast. Äh, Vahemere piirkond teatavasti on väga suurtes muutustes, need muutused on pidevad ja kiired ning me peame leidma õiged instrumendid. naabruspoliitika instrument võiks olla tegelikult minu meelest senisest palju ma-, paindlikum, ta juba ongi paindlikum, kui me osame, oskame ette kujutada. põhimõte on siis enam enama eest, me tahame aidata neid riike nende teel parema tuleviku suunas. peaasjalikult siis äh, raha ja turgude osas ja me kindlasti peame oma äh, prioriteedid natukene paremini defineerima. kindlasti ei ole me huvitatud äh, sellest, et me me lihtsalt suuname sinna vahendeid ilma arvestamata sellega, mis tegelikult kohapeal vaja on. ja seda võiks ka natukene paremini selles raportis välja tuua. Vahemere reaalsusest tuleb anda õige pilt. on riike, mis on teistest natukene paremini olukorraga toime tulnud, näiteks Tuneesia äh, tõuseb esile, ta on kindlasti suuteline tõelisteks muutusteks ja meie poliitika peaks Vahemere lõunariikide suunas olema ka natukene lahkem võib-olla. me peaksime tagama selle, et see, mis seal praegu on toimumas, mõjutaks positiivselt kõiki riike, kes on puudutud Araabia kevadest. peaksime võitlema selle eest, et see Araabia kevad ei kujuneks millekski negatiivseks. suur tänu ja proua Lohpiiler! suur tänu, härra esimees. ma palusin sõna tegelikult proua Flotre nimel, äh, eriti mis puudutab lõunapoolset partnerlust, sellepärast et proua Flotre vastutab nende küsimuste eest, kuid täna kahjuks ei saa osaleda meie kohtumisel. raportis on üsna mitu olulist punkti, äh, mobiilsus, mobiilsuse struktureerimine Vahemere piirkonnas ja tahtsin kindlasti kasutada ära võimalust äh, teile viidata, et eelmisel nädalal Strasbourgis võtsime vastu otsuse Frontexi uue mandaadi kohta. ka äh, tulevikus on kindlasti tulemas muutusi Euroopa Liidu välispiiride poliitika osas. veel üks märkus, ärgem unustagem ka seda, et äh, olukorrad erinevates riikides on erinevad mis saab õigusriigist, institutsioonide ülesehitamisest, kohtusüsteemist. Need on minu meelest need kak-, need valdkonnad, kus palju on veel ära teha. suur tänu, proua Lohpiiler. järgmisena saab sõna kolleeg Lopes. suur tänu, härra esimees. minu seisukoht on et me ähm, peaksime esitama muudatusettepanekuid äh, nimelt see dünaamiline dialoog, mis on käivitunud mõnede eh, Vahemere lõuna riikidega, ei ole tõesti selline nagu varasemad protsessid ja varasemad dialoogid. me peame rääkima siin turvalisuse küsimustest ja seega tagasivõtulepingud peaksid olema meie peamine prioriteet peame looma mehhanisme selleks, et sisserännet kuidagi kontrollida ja kontrollida ka varjupaiga taotlejate voogusid. ja need asjad tuleb kõik läbirääkimisele võtta, neid tuleb äh, läbi arutada koos meie partneritega selleks, et nende inimeste elukvaliteeti tõsta. ja tegelikult tähendab see ju seda, et me peame oma senised seisukohad üle vaatama meil on vaja koordineeritust ja seni me oleme koostööd teinud riikidepõhiselt, meie plaanid on olnud otseselt seotud riikidega, kuid omalt poolt äh, ma esitaksin muudatusettepanekuid, mille sisuks oleks see, et me natukene detsentraliseeritult teeksime koostööd võib-olla kohalike ametivõimudega rohkem, sellepärast on täiesti selge, et meie senine lähenemine äh, on olnud väga öö, äh, auklik, äh, nüüd on meie võimalused aga suuremad, Euroopa välisteenistuse loomine, lisavahendeid, meil on kindlasti vaja kohalike ametivõimudega koostööd, detsentraliseeritud tasandil, see on väga oluline, kui me üldse tahame näha mingisugustki edasiminekut. kui äh, me tahame näha seda, et linnad, linnapiirkonnad, kohalikud omavalitsused, äh, aga ka maapiirkondades saaksid nautida Äh, arengut tege-, peaks olema ju otseselt seotud, äh, me peaksime toetama väiksemaid projekte, sest need parandavad inimeste elukvaliteeti. suur tänu, proua Lunatšek! Äh, suur tänu, härra esimees, ma tahaksin omalt poolt toetada mõlemat eelkõnelejat roheliste seast. tegemist on raportiga, mis on väga ilusti äh, struktureeritud ja toob välja kõige olulisemad äh, võtmeküsimused äh, naabruspoliitikas, peaasjalikult siis partnerluslähenemine, et tegemist ei ole tegelikult ainult enama tagaajamisega või enama eest, vaid et tuleb ähm, kodanikuühiskonda natukene paremini toetada ja härra Schultzil on täiesti õigus, meil on vaja kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajateks siin Brüsselis oma esindust selleks, et kohapealsed kodanikuühiskonna organisatsioonid äh, saaksid natukene koordineeritumalt äh, koostööd teha ja et neil oleks võimalus äh, oma lobitööd ka natukene struktureeritumalt teha. Nendel on ju väga selged info- ja, ja suhtluskanalid oma rahva ja oma riikidega olemas, nii et sellest oleks kindlasti palju kasu. lõige kaheksa. rohelised tahaksid, et inimõiguste olukorda hinnatakse igal aastal ja tegemist ei peaks olema mingisuguse valikulise ettevõtmisega, vaid kohustusliku ettevõtmisega, nii et selle asemel, et peaks, et tuleks, peaks ütlema siin, peaks pidevalt jälgida, on seisukohal, et inimeste olukorda tuleks pidevalt jälgida, selle asemel peaks olema, on seisukohal, et inimeste olukorda peaks jälgima. ja teine märkus, mis puudutab vabakaubandust, selles punktis erinevalt härra Milan Monist olen mina seisukohal, et juba mõnda aega oleks meil tegelikult võinud olla asümmeetrilised suhted paigas Euroopa Liidu ja nende, nende riikide vahel, sellepärast et tegelikult tuleb ju võrrelda omavahel siiski võrreldavaid asju. me ei peaks äh, siin lihtsalt äh, vastastikuse põhimõtet äh, alal hoidma, me peame leidma kuidagi majanduslikult ja keskkonna mõttes jätkusuutliku lahenduse, see peaks olema asümmeetriline, seega see koostöö. suur tänu, ütleb härra esimees proua Lunašekile, rohkem ei ole kolleege sõna soovinud, kas on välisteenistusest kehal, kohal keegi ja sooviks vastata? kui teid ei, kui te olete kohal, siis kuulame teid. võimalus oleks just praegu, vastasel juhul saavad uuesti sõna siis raportöörid kokkuvõtvateks sõnavõttudeks. härra Prokk, suur tänu, härra esimees ma annan edasi kõik need märkused, mis täna on saalis tehtud, härra Sivjets on ise kohal ja tema tegelikult ju vastutab raportöörina mõlema poole eest, kõik need argumendid võetakse kuulda ja ootame siis muudatusettepanekuid. härra Schulz rääkis sihtasutusest, sellest võib-olla paari sõnaga. ma rääkisin sellest asjast härra Füülega härra Sikorski on eriti sellest huvitatud, nagu ma aru saan, härra Sikorski on Poola välisminister, aga meil on vaja natukene aega, enne kui selline sihtasutus luuakse, see peab saama äh, äh, juriidilise isiku staatuse ja nii edasi. aga samal ajal, kui ootame selle sihtasutus, sihtasutuse loomist, peaksime ära kasutama võib-olla inimõiguste vahendit, mis annab meile võimaluse toetust avaldada, see oleks kõige paindlikum viis, kuidas demokraatlikule arengule ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele vahepealsel ajal tuge anda. nii et võib-olla peaksime sellele mõtlema, enne kui see sihtasutus tegelikult luuakse ja enne kui see ka siis käima saab. nii et võib-olla komisjon võiks eh, kasutada ära seda aega natukene positiivsemalt on veel märkusi, millest võiks rääkida Ehm, nii palju kui ma tean, oleme me kokku leppinud mingisuguses äh, vormis, selle vormi juurde võiks jääda idanaaburluspoliitika, selles osas muidugi kehtib artikkel nelikümmend üheksa, ärgem unustagem seda. vaatamata sellele, kas teie meelest liikmelisus on äh, kohane või mitte, on siiski võimalus kõigil esitada vastavalt sellele artiklile liitumistaotlus ja lisaks sellele veel siis väljavaated Euroopa Liidus, siin võib-olla võiks liikuda teatud kompromissini. mida teha selle vabakaubandusalaga, assotsiatsioonilepingutega, kuidas me kavatseme tegutseda, kas me mõistame, millesse ennast äh, seome, kas me näeme suuremat äh, või paremat koostööd, vabandust, ma arvan, et äh, igasuguseid valelootuseid ei ole mõtet hellitada, ärgem unustagem, et praegustes liikmesriikides on avalik arvamus ka öö, äh, öö, äh, laienemise vastu olnud ja sellepärast me ei tahaks kellelegi pettumust valmistada ja, ja neid, neid piirkondi tuleb muidugi motiveerida ja hoogustada, kuid ähm, me ei saa öelda inimestele, et, et sellest kõigest, sellest lõimumisprotsessist neile kohe äh, midagi paremat elus, elus tuleb, me peame pakkuma midagi praktilist inimestele, nii et kompromissid on saavutatud ja ma arvan, et need ei tohiks küsimärgi alla seada. mikrofon palun härra esimehele suur tänu, härra Sivietš. Teile annan sõna hetke pärast, kuid omalt poolt ütleksin, et härra Duff, kes on AFCO komisjonis äh, arvamuse koostajaks, on samuti meiega liitunud ja kui lubate, annaksin härra Duffile sõna veel enne teid, härra Sivietš oh,. esimees, ma olen väga tänulik ja ma vabandan, kuid mul oli muid toimitusi ja ma ei saanud varem kohale tulla. nagu te ütlesite ma olen AFCA arvamuse koostaja ja ma arvan, et äh, komisjonil on kaks põhimärkust. kõigepealt seoses Vahemere Liidu küsimusega on hädavajalik äh, selle olendi suhtes kohaldada kogu meie kriitilist meelt minu isiklik arvamus on, et see loodi isikute poolt, kes ei mõistnud, mis on Euroopa Liit ega ei mõistnud ka, mis on Vahemere piirkond. ja institutsionaalses mõttes see kujutab endast anomaaliat, mis tegelikult ei loo meie poolt oodatud lisandväärtust Euroopa Liidu poliitikatele. ja seetõttu suhtume kriitiliselt äh, Vahemere Liidu tegevuse jätkumisse praegusel kujul ja me tuleme välja ettepanekuga, et, et Euroopa Liidu poolne osa sellest liidust viidaks Euroopa välisteenistuse Cafe Ashtoni egiidi alla. teiseks me sooviksime käivitada reformi mis on pikaajalise suunitlusega ja eeldab ka aluslepingute muutmist. kuid see äh, puudutab äh, kõnesolevat artiklit nelikümmend üheksa, mida mõlemad raportöörid on diplomaatilisel kaalutlustel vältinud on üsna tõenäoline, et, et AFCO komisjon teeb ettepaneku, äh, et, et edaspidine aluslepingute muudatuste pakett äh, viiks sisse ka assotsieerunud liikme staatuse, äh, mis sobiks siis kolme liiki riikidele, kõigepealt nendele riikidele, kes ei saa liituda Euroopa Liiduga, kuna tegemist ei ole Euroopa riikidega. teiseks, riigid, kes on otsustanud mitte liituda Euroopa Liiduga, kuigi põhimõtteliselt neil oleks see võimalik, ja kolmandaks, need riigid, kes üritavad liituda, kuid ei suuda täita liikmelisuse kriteeriume. ja ma usun, et et tulevikus ei ole võimalik vältida institutsioonide vahelisi arutelusid sellel teemal. ja ma ei usu, et et kõik need paljud pragmaatilised ja ad hoc suhted, nii kahepoolsed kui ka mitmepoolsed suhted, mida äh, Vahemere Liit üritab praegu säilitada selles naabruspiirkonnas on sellised, mis loovad usaldusväärse raamistiku pikaajalisele stabiilsele naabruspartnerlusele. kuid äh, kindlasti ma esitan teile AFCO arvamuse läbivaatamisele niipea, kui komisjon selle valmis saab täna suur tänu, kolleeg Dav. ja lõpuks saab sõna Põhjapartnerluse raportöör härra Sivitš. tänan, esimees. ma tahan tänada kõiki kolleege, kes on avaldanud tunnustust selle nii-öelda lõpetamata tootele, kuid ma näen, et see loob hea aluse meie edaspidisteks aruteludeks ja seda raportit on võimalik täiustada ja meid kutsuti üles suhtuma kõikidesse äh, muudatusettepanekutesse poolehoiuga ning tegema nende kallal tööd, sest tänastest aruteludest tuleb välja, et äh, põhimõttelisi vastuväiteid ei ole, tundub, et meil on võimalik seda naabruspoliitikat ainult täiustada, et viia see sellisele tasemele, et oleks võimalik ka tulevikuplaane koostada, kuid ma tahaksin viidata paarile aspektile. nagu te teate kõik, mis puudutab nõnda-öelda liikmelisust, äh, on esitatud raporti neljateistkümnes lõikes. ja selle sõnastus on laias laastus kooskõlas sellega, mida ütles härra Brock ja see teeb mulle heameelt. teiseks, Euroopa demokraatia rahastamisvahend, tegemist on uue vahendiga Äh, mida raportis ei mainita küll, kuid selle idee käis välja Poola välisminister ja see on alles nõnda öelda algstaadiumis, kuid me lähtusime ühest põhimõttest, mis on sõnaselgelt ka meie raporti tekstist välja toodud, sellel rahastamisvahendil on mõte, kui see tõesti loeb lisandväärtuse demokraatia toetamisel nendes riikides, kes osalevad Euroopa naabruspoliitikas. kui see tõesti loob lisandväärtust, siis me peaksime suuname sinna täiendavaid vahendeid, kui seda kasutatakse mõistlikult, siis sellest on ka kasu. kui see aga toob kaasa täiendava bürokraatia aparatuuri loomise, siis ei ole sellel mõtet ja ma tahaksin viidata ka sellele, mida äsja ütles härra Dav. eriti seda, mis ta ütles vajaduse kohta teatud äh, aluslepingu muudatuste tegemiseks meie partnerite assotsieerimiseks Euroopa Liiduga, see on uudne idee ma ei ole valmis seda praegu hindama, see ei ole kuskil kirjas veel ja seetõttu ma ei saa oma arvamust selle kohta avaldada. aga kui me alustame aluslepingute muutmise menetluse selleks, et kolme nimetatud riikide kategooriat assotsieeruda Euroopa Liiduga, need, kes sooviksid liituda Euroopa Liiduga, ei saa äh, või kes ei soovi ja need, kes ei saa liituda, kuna nad ei Euroopa riigid, tooks see kaasa suure ohu, äh, kui me tahame aluslepinguid seeläbi muuta. meil tekivad probleemid sellega, aga kui me kehtestame teatud kaitsemeetmed, siis me loome teatud väljavaated assotsieerumiseks Euroopa Liiduga, kuid nendel riikidel siiski ei ole võimalus liituda Euroopa Liiduga, kuid meie partnerite seas on need, kes siiski sooviksid liituda Euroopa Liiduga ja äh, Äh, neid ei rahuldaks see, kui selline mõte aluslepingute sisse viidi. ma olen väga tänulik AFCO arvamuse eest ja ma loodan, et aasta lõpuks jõuab raport oma lõppstaadiumisse, ma räägin seda nii iseenda nimel, ka härra David nimel, kellele me soovime edu. tänan, härra Sevitš. nagu mainitud, muudatusettepanekute esimese tähtaeg on seitsmes oktoober kell kaksteist ja nüüd võime edasi minna päevakorrapunkti number viis juurde. EU ja Usbekistani partnerluse koostöölepingu laiendamine kahepoolse tekstiilitoodetega kauplemisele ja kohal on proua Kiil Nilsen ja me täname teda sellest, et ta on nii kannatlikult oodanud oma korda. Diciamo il punto all'ordine del giorno che la riguarda e le do subito la parola. ja nüüd saabki sõna proua Kiil Nilsen. Merci, monsieur le president. aitäh, lugupeetud esimees, ma tahaksin ütelda, et see arvamus, mis puudutab eh, tekstiili ja mm, puuviljakaubandust Usbekistanis. Eh, siin me oleme hästi edasi liikunud, variraportööride koosolek leidis aset ja me oleme teel kompromissi poole. Te kindlasti mäletate, et härra Prokk soovis eh, korraldada kohtumise Kesk-Aasia ekspertidega kohtumise, see ka aset leidis, kohal olid äh, Ahveti, INTA ja õiguskomisjoni liikmed. see mõte oli väga huvitav ning tõepoolest äh, meil õnnestus ning äh, seal tuldi välja erinevate huvitavate ettepanekutega. Äh, mina toetan äh, samu mõtteid kui Ida komisjon ja pean ütlema, et olen päris optimistlik kompromissi saavutamise osas, aitäh. aitäh proua Kill Nilssonile ning äh, nüüd hea meelega annan sõna variraportöörile Rahvaparteist, kolleeg Jeegele suur aitäh, härra esimees! tahaksin esmalt äh, avaldada tunnustust proua Kill Nielsenile raporti puhul ja tänada tehtud töö eest. koostöö on olnud väga hea. meil on üks ja sama eesmärk, ehk siis jõuda hea raportini. proua Kill Nielsen ja ka meie oleme saanud äh, terve rea muudatusettepanekuid, sada üheksakümmend kaks nimelt. ja väga palju tööd on veel ees, et need muudatusettepanekud kokku võtta ja raportisse sulandada. nii et lõpptulemusena oleks meil äh, hea kvaliteediga lõppraport. ma usun, et äh, suurem osa muudatusettepanekutest tegelikult on äh, samasuunalised kui raport. proua Kinnilsen katkestab. kas me räägime raportist või mis puudutab Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegiat või Usbekistani äh, puuvilla? mina võtsin sõna arvamuse osas, äh, mis puudutas puuvilla ja ma ei rääkinud mitte Kesk-Aasia raportist jah, tõesti, viies päevakorrapunkt äh, oli Euroopa Liidu strateegia Kesk-Aasias. seega me räägime praegu sellest, proua Jeegel, Jeegle. nii et me räägime raportist ja mitte puuviljast, jah, ma vabandan. jah, aitäh. jah, me räägime tõesti praegu raportist lugupeetud esimees, kui me räägime nüüd raportist, siis äh, jah, ka mina olin kergelt üllatunud, aga sellisel juhul ma palun, et proua Kiil Nielsen võtaks ikkagi esimesena raporti osas sõna. jah, tegemist on raportiga, mis käsitleb Euroopa Liidu äh, Kesk-Aasia strateegiat ja ma tahaksin esmalt omalt poolt ka tänada kõiki kolleege ning Boroa Jeeglet muuhulgas, kes on väga aktiivselt osalenud äh, meie töös. ja tehtud on ka päris palju muudatusettepanekuid. Need ettepanekud on teksti tugevamaks muutnud, ka härra Svoboda panustas, proua Krupa, teisedki kolleegid. ja nad on teinud siis omalt poolt ettepanekuid täna tahaksin teile ütelda järgmist. raporti koostamisel me otsustasime jääda selle struktuuri juurde, mille kasuks me otsustasime ka eelmise raporti puhul kahe tuhande seitsmendal aastal, kui me käsitlesime Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegiat seda seetõttu, et see küll ei ole täiuslik, aga me leidsime, et on väga oluline, et ka siin raportis osa käsitleks äh, diferentseeritult erinevaid Kesk-Aasia riike. me oleme kuulnud äh, seda soovi nii ametlikelt riikide esindajatelt kui ka assotsiatsioonide vabaühenduste ja muude organisatsioonide esindajatelt. nimelt tahetakse, et äh, me kohandaksime oma programme ja säilitaksime oma programme äh, ja jätkaksime nii, et need programmid vastaksid igale riigile, iga riigi avatusele. seega me leidsime, et on oluline saata välisteenistusele konkreetseid märkusi iga riigi kohta eraldi. ma tahtsin seda punkti eraldi rõhutada, sellepärast et äh, teatud kolleegidega on veel teatud probleeme, kõik ei ole veel päris selge. selle raporti osa puhul, kus käsitletakse riike eraldi muidugi mõiste piirkondlik koostöö on äh, meie peamiseks eesmärgiks teiseks äh, tahaksin äh, tagasi tulla järgmise küsimuse juurde. ma olen väga suurt rõhku pandud äh, turvalisuse küsimusele Kesk-Aasias ja selles piirkonnas peame me selle all silmas mitte võimul oleva režiimi püsimajäämist, vaid just inimeste julgeolekut ning äh, üldiselt rahva julgeoleku äh, tagamist. ma leian, et see on väga oluline. meie oma tegevuse ja programmide raames peame lähtuma just äh, sellest. see annaks ka suurema legitiimsuse ning muudaks meie kohaloleku selgemaks ma tahtsin selle eraldi välja tuua, sellepärast et ma pole kindel, et kõik kolleegid äh, oleksid täiel määral äh, nõustunud nende kahe punktiga raportis. ja nüüd annaksin proua äh, Jeeglele võimaluse reageerida, sest tal on kindlasti veel omalt poolt ettepanekuid, aga järgmisel nädalal on meil veel võimalik ka koosolekul oma tööd arutada, suur aitäh! suur aitäh raportöörile ja proua Jeegle! Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und es ist natürlich äh, gar nicht einfach, diese beiden. Suur aitäh! jah, tõepoolest, need kaks teemat, nende osas võib tekkida väike segadus, aga jah, neid tuleb alati käsitleda. ma tahaksin veel kord üle korrata oma tänud proua Kill Nielsenile. tal oli õigus, kui ta ütles, et esitatud on sada üheksakümmend kaks muudatusettepanekut ja see tähendab seda, et tuleb päris palju tööd ära teha, et äh, raport jääks siiski äh, kooskõlastatuks, aga väga paljud neist muudatusettepanekutest on väga positiivsed ning äh, ma usun, et lõpptulemusena jõuame kõrge kvaliteedini. Äh, Kesk-Aasia riikidega koostöö on miski, mida on korduvalt rõhutatud ning see on meie debati keskmes olnud. Kesk-Aasia on Äh, piirkond, mis asub Hiina ning Venemaa vahel. aga nende riikide äh, pilgud on pööratud Euroopa poole, nad tunnevad huvi selle vastu, mis äh, siin toimub, mis toimub Euroopa Parlamendis, nende riikide rahvad jälgivad meid hoolikalt, nii et meie ees seisab väga tähtis ülesanne. Euroopa väärtused, inimõigused demokraatia, kõik see on väga tähtis ning äh, me peame pidevalt neid väärtusi toonitama. praegu me näeme, aga et kui need väärtused ei käi käsikäes majandusarenguga, siis on väga keerukas tagada häid elutingimusi elanikkonnale ning tagada nende julgeolekut. demokratiseerimine ning majandusareng meie meelest peavad käima käsikäes ja neid ei saa lahku lüüa. seejärel tuleb samuti tagada meie majandussuhete mitmekesisus. me tunneme muidugi huvi nende toormaterjali vastu, kuid lisaks sellele huvitavad meid ka nende riikide elanikud ning ka välisinvesteeringute osas me peame äh, tagama selle, et investeeringutega mõjutaks, mõjutataks kohapealset tootmist. selliste riikide kohta nagu Turkmenistan ja Kasahstan me oleme eraldi avaldused koostanud, aga tahaksin lisada, et kõikide Aasia, Kesk-Aasia riikide puhul on oluline see, et meil oleksid võrdsed suhted ehk siis meie traditsioonid, meie kultuur. peavad meile võimaldama mõista nende traditsioone, nende erinevat ajalugu ja kultuuri. regionaalses äh, kontekstis muidugi tuleb arvestada erinevate äh, olukordadega, me peame mõistma tekkinud probleeme, et need saaks lahendada me muidugi tahame, et need riigid äh, suhtuksid väga tõsiselt rändeküsimustesse, kontrolliksid piire ning energiasektoris. Äh, me soovime, et valitsused näitaksid üles head tahet ning viiksid läbi reforme, samuti nõuame, et äh, Euroopa Liidu saatkonnad ei eksisteeriks mitte ainult paberil, vaid et nad tõepoolest loodaks neis riikides ning et need saatkonnad suudaksid ka kohapeal äh, toimida. me tahame samuti, et leiaks aset äh, rohkem kontakte Euroopa Parlamendi ning Kesk-Aasia äh, riikide parlamentide vahel. siin on vaja häid suhteid selleks, et tagada üksteise mõistmine ning see muidugi tagab ka üksteisest lugupidamise rahvaste vahel. Euroopa Liidu saadikud äh, peavad olema paremini kaasatud ka dialoogi inimõiguste üle. tahaksin rõhutada, et see dialoog äh, leiab aset ning viimaste aastate jooksul on tänu dialoogile olnud võimalik teatud edusamme saavutada. tahaksin samuti tänada proua Genilsenit eile korraldatud koosoleku eest, kus osalesid ka UNICEF-i liikmed ning tegemist oli inimestega, kes võitlevad lastetöö vastu, see puudutab muidugi ka käesolevat raportit. meil on käimas projekte hariduse vallas, meil on vaja investeeringuid sinna ja kindlasti me peame veel rohkem ära tegema. me peame toetama elukestvat õpet, see on äärmiselt oluline, kuid samuti tuleb investeerida laste ja noorte äh, õppesse ja haridusse, sealhulgas ka maapiirkondades. nagu proua Kiil Nielsen juba ütles, me jätkame koostöövaimus ja tahaksin teha veel ühe ettepaneku, millest siiani rääkinud ei ole. ma just praegu äh, märkasin midagi, nimelt komisjonis on meil kaks projekti, Stigma ning TAIEX. ning äh, me teame, et Euroopa eksperdid käivad äh, vastavate riikide, riikides külas, külastavad äh, nende ameteid ja võib-olla me võiksime vaadata, kuidas oleks võimalik äh, saata eksperte, rohkem eksperte neisse riikidesse võib-olla lühikesteks visiitideks ja seejärel nad saaksid meile selgitada, mida me saame veel parandada koostöö osas. aitäh, roh-, praegu ei taha Euroopa välist teenistus sõna, seega siis proua Kill Nielsen, äh, te saate sõna kokkuvõtteks. jah, hästi lühidalt. Äh, põhimõtteliselt me oleme raporti osas äh, suhteliselt ühte meelt, proua Eeglil on õigus, meil on tehtud ettepanek regionaalse parlamentaarse foorumi kohta, selle ettepaneku me teeme siiski kaasa riikidele ning äh, see võimaldaks äh, kontakte luua parlamendisaadikute vahel nii Euroopa Liidus kui Kesk-Aasia riikidest, äh, kuid samuti võimaldaks see, äh, selle piirkonna riikide parlamendisaadikute vahel kontakte hoida ning see võimaldaks jällegi neil teatud konflikte lahendada. viimane ettepanek, millest te rääkisite, ma saan aru, et muidugi me jätkame veel omavahel tööd, see uus ettepanek üllatab mind, ma praegu teile ei vasta, aga jah, me kindlasti räägime sellest projektile. ma olen väga rahul sellega, et meie äh, töö juhtlõngaks on äh, inimõiguste, õigusriigi ja äh, demokraatia edendamine, nii et suur aitäh! suur tänu, proua Kill-Nielsen! hääletus selles küsimuses peaks toimuma neljandal oktoobril ja nüüd siis järgmine arvamus. suur tänu veel proua Kinnilsonile. nüüd Usbekistaniga sõlmitav partnerluse koostööleping ja see laiendamine kahele poolsele tek-, tekstiilitoodetega kauplemisele, see arvamus äh, eelnõu puudutab see siis koostööd tekstiilitoodetega kauplemise osas. miks me sellest räägime, sellepärast et see, selles küsimuses on väga oluline lapstööjõu kasutamise küsimus, nimelt puuviljapõldudel praegu on väga palju lapstööjõudu tööl meie oma komisjonis ja peame selle osas välja saatma väga selge sõnumi, nagu ka INTA ja Inimõiguste allkomisjon, et täpsustada ja koordineerida omapoolset tööd, tuua välja mõned konkreetsed ettepanekud selleks, et anda nii-öelda vähikäik sellisele mm, praktikale lapstööjõu kasutamisele Usbekistanis ja mulle tundub, et ka selles küsimuses üsna kiiresti me ilmselt jõuame kompromissini. tundub, et teisi sõnasoovijaid ei ole, siiski, siiski proua Jeegle. Mari raportöörina. jah, suur tänu, härra esimees. võtan sõna proua Vaidere nimel, kes on tegelikult meie variraportöör, aga ta kahjuks ei saa täna osaleda sellel kohtumisel. suur tänu ka selle raporti eest proua Kiil Nilssonile omalt poolt ma võib-olla teeksin paar märkust äh, kahes äh, suures küsimuses, kus meie seisukohad lähevad äh, lahku, nad ei ole küll otseselt teine, teisele vastu, kuid siiski erinevusi on. rahvapartei seisukoht ütleb, et ei ole põhjust seda kaubandusläbirääkimisi peatada, kuid loomulikult tuleb kõik lapstööjõuga seotud küsimused ähm, lahendada. Usbekistanil tegelikult meid ei olegi vaja kaubanduspartnerina, nende kaubanduspartner peamine on Hiina. ja igal juhul me ei saa nende tegevust mitte kuidagi peatada ja kuidagi jõuavad äh, teist kanalit pidi need Usbekistani tooted niikuinii nii Euroopa turule. aga me peame seadma siiski teatavad tingimused, me ei peaks neid läbirääkimisi lõpetama, kuid tingimusi seadma, oleme teinud seda Türkmenistani ja Kõrgõzstaniga täpselt samamoodi. me peame jätkama oma koostööd nendega, mitte seda peatama juba eos UNESCO esindajad äh, ütlesid, et nendel ei ole kavas teha mitte mingisuguseid avaldusi lapstööjõu kasutamise kohta, kuid nad on siiski öelnud, et äh, nad äh, on rääkinud sellest, et äh, et tuleks kindlasti ähm, põldudel töötavate laste arvu kahelt miljonilt ühele miljonile alandada tõsi see on, et selle riigi peamine sissetulekuallikas on puuvill ja, ja loomulikult rahvusvahelised organisatsioonid peavad oma seisukohti avaldama. ja üks punkt veel, millega ma ei ole absoluutselt rahul, siin räägitakse, et Usbekistanis on võimul maailma hulli, hulleim diktaator. see võib küll olla kellegi isiklikku seisukoht, kuid tuua ta e-, esile kui maailma kõige hullemat diktaatorit minu meelest ei ole kohane, selliseid sõnu ei peaks olema Euroopa Parlamendi raportis, need olid kaks minupoolset märkust. suur tänu, proua Jeegle! kas on veel teisi kolleege, kes soovivad sõna, härra Sivjetš, palun. suur tänu, härra esimees. ma asendan sellel arutelul Eleni Kopat sellepärast et päevakorda tõsteti ümber ja me ei saanud oma seisukohta avaldada. ma tahaksin äh, viidata sellele, et kuigi me oleme nõus kriitikaga, mis on Usbekistani valitsuse suhtes avaldatud seoses inimõiguste järgimisega riigis, tahaksin ma siiski eraldi välja tuua et on väga selgeid äh, tõendeid selle kohta, et lapsi kuritarvitatakse selles majandusharus ja sellele see arvamus ka viitab. ja seega meie nõuaksime omalt poolt seda, et äh, Usbekistan, Usbekistani ametivõimud lõpetaksid sellise asja kohe. et pandaks piir äh, laste ärakasutamisele või, või laste sunnitööle. sotsialistidena kavatseme me ka sellekohased muudatusettepanekud esitada, aga, sest see on tõesti meile väga südamelähedane. suur tänu, härra Sivietš, kas kohale on jõudnud äh, komisjoni esindajad, kas välisteenistusest keegi sooviks äh, seda kommenteerida, ei? sellisel juhul Äh, ütlen nii palju ainult veel selle punkti kohta, et neljandal oktoobril on, on hääletus, rohkem midagi meil päevakorras ei ole, kallid kolleegid, nii et suur tänu selle koostöö eest. ja järgmine kord saame kokku Brüsselis neljandal oktoobril. Äh, istung toimub kell viisteist null null kuni kaheksateist kolmkümmend, nii et äh, kena nädalavahetust!